olete nõus sellega? niisiis, alustame härra Alisteriga, palun. kas te soovisite rohkem kui ühte hääletusselgitust? härra Alister, teil on sõna. hääletusselgituseks seoses Kasaka raportiga. aitäh, üha enam meie valimis, minu valijaid leiavad, et ei ole võimalik neil ots otsaga kokku tulla ja siis ma võtan sellise raporti nagu see ja leian, et üks koma kuus miljardit Euroopa maksumaksjate raha on kulutatud sellele hoonele siin, see Euroopa Parlamendile, siis ma leian, et üheksa koma kolm miljonit on raisatud poliitilistele parteidele Euroopa Parlamendis ja siis ma vaatan ja näen, et lubatakse kolmkümmend protsenti vähendada CO kahe emissioone kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga sõnagagi ei maininud, mainita kõige hullemat reostajat. see, mis tuleneb sellest, et meie kaksteist korda aastas peame ilmaasjata siia kohta reisima. see raport on täiesti vastuvõetamatu selles osas, mida ta näitab parlamendiliikmete käitumise kohta. suur tänu. suur tänu, härra Alister. proua Sinnert, sama teema, Kasaka raport. üks minut. Pole kohal, siis järgmine kõneleja, härra Kovert. tänan, härra president. tahan panna härra Alisteri kommentaarid konteksti. Euroopa Parlament maksab igale kodanikule üks koma seitsekümmend neli naela, ütlen naela härra Alisteri rõõmuks, aastas siis. võrreldes sellega meie alamkoda maksab igale oma valijale, kodanikule viis koma seitsekümmend viis naela aastas. lordide koda aga veelgi rohkem. ehk teisisõnu see parlament on oluliselt odavam kodaniku kohta siin. aga see ei tähenda seda, et me peaksime siin loorberitele puhkama jääma, muidugi peame olema valvsad ja kulusid vähendama ja see, mida härra Alistair ütles kaheteistkümne sessiooni kohta, mis maksavad niisuguse hulga raha, et me siin Strasbourgi tuleme, muidugi see on õige tähelepanek tema poolt, aga see otsus ei ole mitte meie kätes, see on liikmesriikide kätes ja nemad kahjuks Edinburgh's äh, John Majori juhtimisel tegid kohustuslikuks selle Euroopa Parlamendile, seaduslikuks kohustuseks Euroopa Parlamendile siia kaksteist korda aastas rännata. meenutagem seda ning kutsun teid üles seda otsust ümber vaatama hääletuste selgitused ei ole veel lõppenud. härra Corbett, kas võiksite nüüd jätkata, kui teil on teiste raportite kohta ka midagi ütelda, Sondergaardi raporti kohta nimelt? tänan, härra president. palun, härra Corbett, jätkan kohe, jah see puudutab siis nõukogu äh, eelarve kinnit-, täitmise kinnitamist. ja siin me jõuame jälle selle džentelmenide kokkuleppe juurde, mis pärineb sellest ajast, kus otsevalimisi veel ei olnud, kus parlament ja nõukogu olid õigus seadusandliku, äh, seadusandja kaks poolt ja kumbki vastutas isiklikult oma eelarve eest, ilma et oleks neil õigust teineteisele näpuga näidata parla-, eelarve kasutamise kohta. ma arvan, et aeg on tulnud kätte ka seda asja ümber vaadata, mitte ainult sellepärast, et nõukogu eelarvesse on hõlmatud mitte ainult tema oma halduskulud institutsioonina, kes meiega äh, koos seadusandjaks on, vaid ka see eelarve, mis potentsiaalselt võib tulevikus kasvada, ehk siis nende täitev Äh, ülesannete täitmisega seoses äh, välis- ja julgeolekuküsimustes. seda ei olnud kunagi kavas džentelmenide kokkuleppes ja varjata niisugusi kulutusi parlamentaarse järelevalve eest. on aeg, et me hakkaksime nõukoguga seda kokkulepet ka ümber vaatama, suur tänu. kas saab ka raporti, kas saab ka raporti kohta? Euh, ah, härra president mina jäin erapooletuks, eh, kui asi oli kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve heakskiitmist Euroopa Parlamendi osas. selles eh, raportis on eh, mõned osad, mis valgustavad seda informatsiooni ebaõigelt, informatsioon pärineb meediast, see puudutab just nimelt pensionifondi maksumaksjad ei pea mitte midagi maksma pensionifondi. kui arvatakse, et liikmed, kes osalevad selles skeemis, ei peaks hääletamisel osalema, siis ma arvan siiski, et inimesed eh, saavad eh, hääletada, sest et küsimus on nende soodustustes. Eh, härra Kombendet on juba üsna kurikuulus selles osas, mida ta teeb meie asutuses. ja me tõesti ei saa tegelikult temast rohkem loota. ja tegelikult küsimus ei ole mitte nendes väidetes, millega ta on siin välja tulnud ja võib-olla isegi niisugused väited eh, tulevad eh, fraktsiooni esimehelt, aga siiski ma arvan, et siin on ka õiguslik küsimus, ta mustab parlament. Eh, ahora tiene la palabra para el informe. hästi nüüd räägiksime uuesti eh, Fenneri raportitest, mis puudutab täitevameteid ja nüüd eh, eh, me räägime ka Tikao raportist, mis puudutab siis autoettevõtjaid ja nende tegevusalal tegutsemise tingimusi ja siis ta võtab sõna veel ühe raporti osas. aga paistab, et härra Kalander üldse siin ei olegi kohal siis on sellega me ühele poole saanud. kui nii, siis eh, me eh, anname sõna härra Hänenile. Eh, suur tänu, me oleme hääletanud selle poolt, et me oleme kiitnud heaks eelarve täitmise väga erinevate Euroopa ametite puhul, kõik välispiiride ametid, lennuohutuse ja nii edasi ja nii edasi aga minul on eh, kolm vastuväidet. kõigepealt on, mina olen euroskeptik ja siis on täiesti selge, mida ma tahan öelda, ma ütlen lihtsalt, et neid asju ei pea tegema eh, Brüsseli tasemel. nüüd on mul õiguslik vastuväide, väga paljud nendest agentuuridest, eh, kuigi nendel oleks võidud anda Lissaboni lepinguga õiguslik jõu, siis praegusel hetkel nendel ei ole õiguslikku alust, aga demokraatlik argument oleks selline, et isegi föderalistlikud kolleegid peaksid seda tunnistama, kui nüüd igapäevane poliitikate täideviimine antakse parlamendi poolt kellelegi teisele, siis me ootame, et nemad viivad ellu neid poliitikad ja meie kirjutame ainult alla nende tšekkidele, siis me oleme lihtsalt vähendanud demokraatiat. me räägime siin igatahes võimu käest äraandmisest välistele ametitele ja see tõepoolest tähendab ütleb, et demokraatiat antakse käes ära. ma arvan, et nii euroskeptikud kui ka föderalistid peaksid seda teadma ja seda tunnustama. Tiene pedidas muchas explicaciones de voto. Por tanto, yo le pediría, señora Siri, que las eh. haga usted proua Sirje Viirder on palju hääletusselgitusi, seetõttu palun andke kõik need selgitused üksteise järel koos, teil on sõna, palun, ja kordan veel kord üle, andke kõik hääletusselgitused koos. palju selgitusi, ma ei ole seda kunagi varem teinud, aga, aga pidasin oluliseks seda täna teha. nimelt tahan esimesena rääkida härra Kroshi Eh, raporti osas mille poolt ma hääletasin ja toetasin ka transpordikomitee ettepanekuid sest leian et bussiteenuseid käsitleva senise kahe määruse asemel ühe ümbersõnastatud ja kaasajaga kohastatud määruse vastuvõtmine on igati õigustatud see samm aitab kaasa selgusele ja vähendab bürokraatiat. järgmisena silvia adriana ticau raport mida ma samuti toetasin sest ka see võimaldab tagada autoveovaldkonnas rakendatava uue määruse veelgi ühtlasema eh, kohaldamise. leian et arvestades antud valdkonna rahvusvahelisust tuleks meil plaanida ka antud registrite puhul üleeuroopaliste päringute tegemise võimaldamist et sellel teel paremini kaitsta kliente ebaausa konkurentsi eest härra grosch raport leidis ka minu poolt toetamist sest ka see on pühendatud äh, transpordile ja aitab parandada autoveo siseturu tõhusust õiguskindlust vähendada halduskulusid ning võimaldab ausamat konkurentsi. leian et euroopa ühtse turu integreerimise raames tuleks jõuda lähiaastatel ka liikmesriikide siseturule juurdepääsu piirangute kaotamiseni. teine härra ticau raport mis käsitleb ehitiste energiatõhusust leidis minu poolt toetamist sest aitab igati kaasa euroopa energiavarustuse ja energianõudluse väljakutsete realiseerimisele see tähendab ta aitab säästa energiatarbimist suurendatud energiatõhususe abil. investeeringud energiatõhususse aitavad täna turgutada ka euroopa majandust sest nad loovad pea sama palju töökohti võib-olla isegi enam kui investeeringud traditsioonilistesse infrastruktuuridesse. suurenev energiatõhusus on kõige tulusam viis euroopa liidule et saavutada co heidete vähendamise eesmärk luua töökohti ja vähendada euroopa liidu kasvavat sõltuvust välistest energiatarnijatest. härra koosis ma ei tea kas ma hääldan nime õieti puudutab reitinguagentuure see raport leidis ka toetamist sest puudused ja vead reitingute ja nende järelevalve osas on ka omalt poolt aidanud kaasa ülemaailmse finantskriisi tekkele kuna reitinguagentuuride arv on väga väike nende tegevuspiirkond on ülemaailmne ja nende peakorterid asuvad sageli väljaspool ühendust siis see tekitab minu jaoks paraku küsimuse et kui tõhus saab olla üks euroopa õigusakt. olen nõus et antud probleemi lahendamiseks tuleb tõhustada koostööd ühenduse ja kolmandate riikide vahel ja vaid sedasi on võimalik ühtlustatud regulatiivse aluse saavutamine. raport mis puudutab meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi reguleerimine sellel alal on igati tervitatav sest see samm aitab suurendada ka nende transpordivahenditega reisivate eurooplaste õigusi ning tagab eri transpordiliikide kasutamisel meie tarbijatele võrdsete õiguste tagamise. härra albertini raport bussireisijate õigustest leidis toetamist minu poolt sest bussireisijate õigusi kaitsvad meetmed aitavad lõpuks kaotada euroopa liidus seni valitsenud ebavõrdsuse ning see tagab kõigi reisijate võrdse kohtlemise nii nagu see toimib täna juba lennu ja raudteetranspordi kasutajatele. kuna antud õigusakt puudutab nii vedajaid kui ka reisijaid ning vedajatele nähakse ette palju uusi kohustusi siis on mõistlik et teatud nõuete osas tuleks anda teenusepakkujatele parema tulemuse saavutamiseks veidi pikem jõustamisaeg. proua jenseni raport intelligentsetest transpordisüsteemidest on tõestanud oma mõjusust nende rakendamine muutes transpordi tõhusamaks ohutumaks ja turvalisemaks aidates samal ajal kaasa ka poliitilise eesmärgi saavutamisele milleks on muuta transport puhtamaks. sellest kõigest lähtuvalt hääletasin ma raporti poolt. härra ulrich stockmanni raport marco polo ii programmi kohta on toetamist väärt sest selle raames on võimalik vähendada maanteeummikuid parandada transpordisüsteemi keskkonnakaitsemeetmeid ja edendada transpordiliikide ühitamist kuid mulle teeb muret et iga aastaga jääb finantsabitaotlusi ja seega kavandatavaid projekte mida saaks selle programmi raames rahastada järjest vähemaks. härra ctconi raport leidis toetust sest raudteetranspordil on euroopa transpordiraamistikus vägagi oluline roll ka täna seda vaatamata kaubavedude pidevale vähenemisele. toetasin raportit ka sellepärast et nõustusin raportööriga et kõnealune õigusakt tuleb koostada nii et seeläbi muutuks raudteevõrgustik tulevikus kõigile kasutajatele tõhusaks. Äh, arutasime ka täna hommikul ja hääletasime äsja ka tervishoiupaketist teatud raporteid. Äh, toetasin patsiendi õiguste äh, kaitset piiriüleses tervishoius sest olen seda meelt et liiga kaua on euroopa parlamendi valitud saadikud olnud rahul sellega et juristid teevad selles osas õigust õiguse peaksid tegema poliitikud ehk siis euroopa valijate poolt valitud parlamendisaadikud. viimane aeg on selle eh, direktiiviga tegelda ja ta vastu võtta. trakatelise raport haruldaste haiguste valdkonnast on justkui jätk patsiendi Äh, õigustele mida ma toetasin kuid ei toetanud selles raportis ettepanekut nr sest see ettepanek kuulub eelmisesse sajandisse ja poliitika ei tohi mõjutada geneetilisi uurimusi. raport mis käsitleb linnaliiklust ja tema tegevuskava oli toetamist väärt sest linnatransport mängib ju vägagi olulist osa ühenduse kauba ja reisijate veos. sellest tulenevalt on igati õigustatud eraldi linnatranspordi strateegia koostamine. ja viimasena tahaks nimetada proua anne jenseni raportit intelligentsete transpordisüsteemide tegevuskavaks kuna see tegevuskava keskendub geograafilisele järjepidevusele teenuste ja süsteemide koostöövõimele ning standardimise probleemidele on see raport vajalik ning teda tuli toetada. suur tänu ja nüüd härra hannan. Äh, teie võite nüüd siis rääkida eh, krediidireiting, reitinguagentuuridest? täna, härra president, on meie eh, riikliku poli- või meie rahvusliku poliidi sünnipäev eh, võib-olla see on kõige suurem kirjanik, kes üldse kunagi on olnud maailma ajaloos. Shakespeare'i töödes Äh, on oluline see, et ükstaskõik millest aga ei kirjuta, see alati äh, väljendab meie äh, arvamusi, meie kogemusi ja sellepärast ma tahaksin siin praegu viidata Richard teisele, sellepärast et see viitab ka meie mm, olukorrale, kõigepealt eelarvest, see kallis maa on Eh, praegusel hetkel eh, liikumas häda poole, aga nüüd kuulake praegu, kuidas on asjad eh, Lissaboni lepinguga. praegusel hetkel meredega ümbritsetud Inglismaa on jäänud häbisse see on tegelikult väga hea eh, kirjeldus selle olukorra kohta, mis on eh, öeldud. ¿eh? ma isegi ei teadnud, et te olete niisugune poeet, et te kohe vasakust taskust võtate välja Shakespeare'i ja seda tsiteerite, aga nüüd räägime Tikao raportist suur tänu, härra president, äh, selle võimaluse eest, kui me räägime asjadest Euroopa Parlamendis, tuleb kindlasti tagada see, et me kõigepealt ikkagi moraalselt läheksime, läheneksime asjale, on täiesti õige, et me räägime energiatõhususest muidugi. ausalt öeldes mul sellega absoluutselt mingisuguseid probleeme ei oleks Euroopa kohalikul ega ka riiklikul tasandil. muidugi enamus asju oleks võimalik joonde ajada kohalikul tasandil, kuid heade ja tavade jagamine on oluline nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil me peame üles näitama moraalset äh, juhi rolli, kuidas me saame aga rääkida energiatõhususest, kui me ise samas äh, äh, peame kahte peakorterit, ühte Strasbourgis ja teist Brüsselis ja mis saab meie CO2 heitmetest Strasbourgi puhul? me räägime siin kümnetest tuhandetest CO2 tonnidest igal aastal ja on aeg sellele piir panna, üles näidata juhi rolli ja Strasbourgi parlament äh, sulgeda. suur tänu selle hääletusselgituse eest ja Põuise raport tehke seda nüüd kohe ja härra Kamil jätkab, äh, suur äh, tänu, ma tahaksin kõigepealt alustada sellest, et tahaksin tänada härra Põuist ja soovin talle head paranemist ja jumalale tänu, sai tema kasutada ühes teises liikmesriigis tervishoiuteenuseid, olles ise Briti kodanik ja kasutada ära Belgia suurepärast arstiabi see on mõned üksikud sammud õiges suunas kõikidele kodanikele Euroopa Liidu üleselt. kui me vaatame erinevate haigustest, erinevatest haigustest paranemise määrasid erinevates riikides, siis kui tarb-, patsientidele antakse valik, siis üldiselt on tulemused paremad, kui patsient saab ise valida, kus nad kõige paremini saaksid taastusteenuseid kasutada, siis see oleks kindlasti positiivne samm õiges suunas. mõistagi ma olen mitu korda siin tõusnud püsti, kritiseerides algatusi, mis siin majas on tehtud, kuid tänane on kindlasti positiivne. meil on väga hea meel, et me anname valikuvõimaluse tervele Euroopa Liidule ja nende kodanikele. suur tänu ja nüüd proua Roitova, kellel on ka Saaka raporti osas selgitus ja Crowley raporti osas ka, neid on kaks tal selgitusi, nii et proua Roitova, teil on sõna, palun suur tänu, härra president, ma hääletasin Kasaka raporti poolt, see raport puudutab äh, vabatahtlikku rahvasaadikute äh, pensionisammast, ka mina olen äh, sinna investeerinud ja ma tahaksin huvide konflikti vältida ja seega jäin hääletusele erapooletuks. ning ma tahaksin öelda, et Trakatellise raporti poolt ma ei hääletanud, kuna sellega tõusetus minu jaoks bioeetilisust puudutav küsimus härra president, kas te kuulete mind, jah, kas ma võin jätkata? Trakatellise raporti osas. lisage ka minu nimi protokollis selle vastu hääletanute sekka. ja selgitaksin nüüd Crowley raportit, hääletasin selle raporti vastu, sest et see ei ole järjepidev. kuid äh, kuidagi tuleb muidugi see turg reguleerida, meie seadusandlus peaks olema parem, meil peaks olema paremini korraldatud ka äh, artistide ametiühingute tegevus. mõju-uuringud on näidanud, et ainult kaks protsenti sissetulekust äh, müügituludest läheb tegelikult äh, artistidele endile, ülejäänud võtavad endale plaadifirmad ja nii edasi tänane ettepanek, aga oleks kahjuks kindlasti uutele noortele artistidele ning on ka maksumaksja vaenulik ning see ei ole sugugi audiovisuaalse sektori, audiovisuaalses sektoris tegelevate artistide huvides. suur tänu, läheme edasi. proua Forel on selgitus Jenseni raporti osas ning veel üks selgitus Dishoni raporti osas. nii et teil on sõna praegu suur tänu, härra president. Jenseni raporti osas ma ütleksin, et ma hääletasin selle poolt see puudutab siis direktiivni eelnõud äh, intelligentsete transpordivõrkude osas, eesmärgiks on tagada äh, koostoimevõimeline, koostoimevõimeline tehnoloogia transpordisektoris. innovatsiooni tuleb transpordisektoris kindlasti edendada, eriti kui see puudutab äh, sõidukite turvalisust. innovatsioonist ei ole mingisugust kasu, kui me ei suuda selle rakendamist tagada üle terve Euroopa Liidu. antud direktiiv peaks suutma vähendada surmajuhtumite arvu Euroopa teedel, äh, õnnetuste arv, aga ka nende tõsisus peaks vähenema. Euroopa Liidu eesmärgiks on maanteeõnnetuste poole võrra vähendamine aastaks kaks tuhat kümme võrreldes aastaga kaks tuhat piiriülesest koostöödirektiivist rääkides, mille osas me hääletasime paar kuud tagasi, tuleb öelda nii palju, et see on nõukogus veel kinnitamist ootamas. see direktiiv aitaks samuti elusid päästa, tagades selle, et need, kes mõnes teises liikmesriigis äh, seadusi rikuvad, saavad karistatud äh, selles riigis, kus on registreeritud nende sõiduk. aga nüüd siis äh, raudteekoridoride alane Dušani raport, meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament võttis selle vastu äh, selle raporti, see puudutab konkurentsivõimet meie raudteedel. ma hääletasin poolt äh, selleks, et, et äh, kaubatransporti parandada raudteesek-, raudteedel. praegu ei ole raudtee, äh, raudteedega meil hästi, meil ei ole piisavalt garantiisid ega ei ole ka korralikke ajakavasid nendele ettevõtetele, kes tahavad oma kaupu raudteedel vedada raudteed peaksid olema atraktiivsemad äh, meie ettevõtjatele selleks, et vähendada süsihap-, süsihappegaasi, süsinikdioksiidi heitmeid meie maanteedel. et äh, viiaks siis kaubavedu maanteedelt raudteedele ja loodetavasti oleme nüüd avanud hoopis uue tee raudteede jaoks Euroopa Parlamendiga. suur tänu, härra Posselt, Trakatellis raporti osas. härra president, suur tänu, mina hääletasin Trakatellis raporti vastu, seda sellepärast, et et äh, esitati äh, häbiväärne muudatusettepanek number viisteist see ajab äh, segavusse, sega, see ajab segamini haiguste ennetamise ja sündimata laste tapmise. inimestel on õigus elule eostamise hetkest kui Munarak ja Svenotu said kohtuvad ning seda õigust ei saa õõnestada mitte keegi, ei saa võtta ära sündimata lapselt lihtsalt sellepärast, et ta on haige, sünniõigust ja õigust elule, see on eh, ebaseaduslik eh, mõrv, see on skandaalne, et selline asi on vastu võetud, see on häbiplekk sellele kojale ja oleks midagi oodanud enamat meie majast. suur tänu! Oidi raport äh, proua Kressl. suur tänu, härra president. kõigepealt esimest korda hääletasin äh, ma komisjoni eelarve heakskiidu täitmise vastu ja selgitaksin, miks. see puudutab otseselt seda, kuidas Euroopa Komisjon lahendas kahe uue liikmesriigi, Bulgaaria ja Rumeenia liitumise, nendes kahes riigis on probleeme palju, korruptsioon vohab, palju Euroopa vahendeid on läinud kaduma ja ainult ka- ja alles kahe tuhande kaheksandal aastal hakkas Euroopa Parlament makseid kinni pidama. kahe tuhande seitsmendal aastal läks palju raha lihtsalt korstnasse, mingisugust kontrollisüsteemi ei olnud või olid süsteemid väga nõrgad. Rumeenias on väga palju probleeme kohtusüsteemiga. see on asi, mis oleks lahendust pidanud leidma laienemise eel ja ma ütleksin komisjonile, et edasiste laienemiste osas tuleb ikka asju teistmoodi ajada. kui me vaatame teiste, teisi riike, siis eh, nendegi puhul oleks paranemisruumi küll ja küll ja ma kutsuksin komisjoni üles aitama nendel kahel riigil finantskontrollid äh, sellised luua, mis on oma nime väärt ja et saaks raskustest üle, vastasel juhul jääb see krooniliseks probleemiks terve Euroopa jaoks. suur tänu, proua Kressl. istung on nüüd peatatud kuni kella viieteist null nullini.